täitis oma majanduspartnerluslepingu säästva arengu sätteid ja sõna saab äh, härra Lange. suur tänu teile, austatud volinik, austatud kolleegid. me oleme Aafrika riikidega ju pikalt läbi rääkinud selleks, et partnerluslepingut niimoodi sõlmida, et see oleks allakirjutamiseks küps ning ka ratifitseerimiseks küps parlamendis me tahame seda sellepärast, et tõepoolest me tahame, et partnerriigid Aafrikas oleksid paremini arenenud, eriti kui me räägime Lääne-Aafrika riikidest, siis paljud riigid on väga tugevalt ekspordist sõltuvad ning nende regionaalsed majandused ei ole niivõrd hästi arenenud ja seetõttu on meil väga palju äh, asümmeetrilisi aspekte siin, äh, kaitseklausleid, me oleme väga tundlikud valdkonnad sellest kokkuleppest välja võtnud ja tegelikult eesmärk on regionaalset väärtusahelat tugevdada, väga selge eesmärk. kui me vaatame nüüd täpselt Lääne-Aafrika riike siis, siis kaheksakümmend protsenti eh, kakaovabadest tuleb sealt, eh, mida Euroopas tarbitakse, aga ainult eh, neli protsenti šokolaadist. nii et väga selge on, et siin väärtusahela jõudmine kõrgematele tasanditele on vajalik. kui me vaatame Lääne-Aafrikat, siis on muidugi selge, et jätkusuutliku arengu küsimused jäävad siia avatuks. nüüd kakaost rääkides, siis teame me, et kakaopade äh, korjamiseks kasutatakse lapstööjõudu ja see on täiesti tavaline asi ning ma ei kujuta endale ette, et kui Ehm, meie lapsed söövad šokolaadi, siis me sellega ka kaudselt toetame lapstööjõu kasutamist. nii et jätkusuutlikkuse küsimus on oluline, eriti just Lääne-Aafrika riikide puhul. ja siin on üks kummaline aspekt, nimelt meil on juba üks majanduspartnerlusleping sõlmitud, mis no rohkem kui vähem, aga igal juhul toimib Äh, David Martin on äh, selles allas ekspert. ja mis puudutab just jätkusuutlikkuse peatükki siin, siis äh, siin on tõesti väga palju positiivseid viiteid ja kui me võrdleme seda Lääne-Aafrika kokkuleppega, siis no volinik, me ju näeme, et siin on väga palju valgeid tühje lehti. nii et need küsimused, mis tekivad ikka jälle, on esiteks, kuidas siis inimõiguste ja töövõtja õiguste ellukutsumist võimalik kontrollida. teistes kokkulepetes on meil ILO äh, klauslitele viidatud, eriti mis puudutab äh, sunnitud lapstööjõudu, siis see, seal on see eriti teravalt tõstatatud. teine küsimus puudutab äh, seda konsultatiivset nõukogu, mis on vaja kokku kutsuda. ka siin on praegu lepingus puud Liidu väga selge ülesannete kirjeldus äh, Carrefourumi äh, lepinguga võrreldes. kuidas siis täpselt neid äh, ülesandeid on jaotatud, millised ressursid sellel nõukogul on, millised näevad menetlused välja? kuidas kolmandad osapooled siia sisse seotakse, Californiumi kokkuleppes on näiteks öeldud, et ILO on kaasatud menetlustesse ning kuidas siis vaidlusi lahendatakse, millised mehhanismid on selle jaoks olemas? ka siin on teine küsimus siis tähtis ja kolmas äh, asi on põhimõtteline. kuidas äh, komisjon, äh, Trade peadirektoraat, aga näiteks ka välisteenistus saab tagada seda, et kodanikuühiskonna organisatsioonide ja nende aruandeid ning seisukohti võetakse arvesse ja me eh, teame muidugi, kuidas eh, ajastuse suhtes on asi ka oluline. Eh, kui me Lääne-Aafrika lepingut ratifitseerima hakkame, siis me tahame tagada, et jätkusuutlikkus on piisavalt tagatud. suur aitäh teile! suur tänu, härra Lange, järgmisena saab sõna proua volinik. suur tänu, proua president, daamid ja härrad see eh, komisjoni teavitus, mille edadasin eelmisel aastal teile, kinnitab, et kaubanduslepingud toovad kaasa konkreetseid tulemusi jätkusuutliku arengu osas samuti. ja see tähendab ka seda, et väärtused on alati osa meie kaubandussuhetest meie eh, lepingud eh, võtavad aluseks Cotonou lepingu põhimõtted ja väärtused, see tähendab ka sotsiaalseid, eh, majanduslikke ning kaubandusjuhtimist. me, need eesmärgid ja põhimõtted kujundavad ka Lääne Aafrika Euroopa EPA eh, elluviimist eh, ja seda eh, kogu protsessi vältel. et olla kindel, et asi on oma väärtuste kõrgusel, jälgib komisjon pidevalt erinevaid aspekte, muuhulgas ka jätkusuutliku arengu aspekte. samuti me vaatame ka, kuidas jätkusuutliku arengu eesmärgid saavutatakse. mis puudutab ajaraamistikku, siis on see pikaajaline leping, mille raames eh, toimub ka eh, ülevaateprotsess eh, mõlema poole pealt. tahaksin rõhutada ka seda, et komisjon peab, pöördab tähelepanu inimõigustele, töötingimustele ning keskkonnakaitsele. sõltuvalt vahearuandest võt-, kasutusele võtta spetsiifilisi meetmeid meet, mis puudutavad ebaolukorra hindamist ja ellurakendamist ning ka koostöö ülevaatamist Lääne-Aafrika partneritega. mis puudutab äh, olulisemate partnerluselementide väljaselgitamist, muuhulgas inimõiguste, inimõigusi ja muid selliseid hmm, tegeleme ka poliit-, sotsiaalse dialoogi pidamist äh, ja samuti viimase võimalusena ka Eh, turulepääsu eeliste katkestamist. Eh, eh, siin on institutsioonidel oluline roll monitoorimise läbiviimisel ning oleme paika pannud ka iseseisva konsultatiivkomisjoni, mis kaasab ka vabaühendusi, kodanikuühiskonna esindajaid. toetame institutsionaalselt ka erinevaid institutsioone finantsiliselt, muuhulgas ka konsultatiivkomisjoni ning äh, kasutame sealjuures ka partnerlusinstrumenti. konsultatiivkomisjon teeb EPA nõukoguga koostööd ka omaalgatusel tegutseb ning eh, konsulteerib kõiki EPA raames toimuvaid protsesse. selles eh, nõukogu raames osapooled võivad üle vaadata kõik küsimused, mis nende, mille osas nende poolest pöördutakse rikkumistes ja muudes küsimustes. võtakse arvesse ka kodanikuühiskonna panuseid äh, institutsionaalses kontekstis ning äh, üritatakse ka poliitika muutust sisse viia, kui see vajalik on. Äh, soovitakse loomulikult arengutulemusi kõikides EPA valdkondades ning äh, see tähendab, meil on vaja suuremat partnerlust, suuremat tõhusust, samuti ka poliitikate sidusust, olulist rolli ka kohapeal tegutsejatele ja poliitikutele. oleks väga hea, kui Euroopa Parlament juba praegu aitaks eh, tihendada meie suhteid Lääne-Aafrikaga, luues ühise eh, komisjoni Lääne-Aafrika riikidega, eh, sest see on võimalik, oluline selleks, et ebatõhusust hinnata Eh, ning aidata kaasa ka kohalike reformide läbiviimiseks, mis oleks ka meie tegevuse jaoks komisjonis väärtuslik, et garanteerida, et dialoogi pidevalt jälgitakse. suur tänu, loodetavasti küsimus on sellega vastatud. suur tänu, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt saab sõna härra Kaspari pooleteiseks minutiks. austatud juhataja kui me vaatame, kus viimastel nädalatel või kuudel suur osa majanduspagulastest pärit on, siis pilgud pööravad Aafrika poole ja hiljemalt siis saab selgeks, et me peame kõik tegema selleks, et inimeste elujärge Aafrikas parendada. ja siin kaubavahetus ei saa küll kõik ära teha Eh, nii et eh, ka meie majanduspartnerlusleping kõike ei päästa, aga see annab eh, väga olulise panuse pisikese siiski ja seetõttu ma loodan, et me saaksime selle kokkuleppe niivõrd kiiresti kui võimalik võimalikult paljudes maades jõustada. aga ma tahaksin tõstatada mitmeid asju, millest rääkis kolleeg Lange juba ennist mis selles kaubanduslepingus on teistsugused kui nendes partnerluslepingutes, mis juba jõus on ja seetõttu Äh, on küsimus, mikspärast on see teisiti, kes selle algatas, kas küsimus oli Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimiste positsioonist, et äh, paneme siin äh, pigem kirja pehmemaid ja õiguslikult sidumatuid asju või meie partnerid Aafrika poole pealt, kelle riikides on asjad teisiti, ettekujutus teistsugune, kaubandusleping saab jõustuda siis, kui mõlemad osapooled on kokku leppinud ja üksteise üle ei domineeri. siis tahaksin küsida, küsida teie käest, proua volinik, kas eh, te kasutate võimaluse käesoleval nädalal, eh, Nigeeria president on meil kolmapäeval siin, nii et oleks väga hea signaal, eh, kui me räägiksime siin toetusest sellele riigile majanduspartnerluslepingu sõlmimisel, aitäh! poolteist minutit proua Curtin Darling. ma tänan. möödunud sügisel volinik äh, Te kuulutasite välja meie uue kaubanduspoliitika Trade for All ja te ütlesite, et säästva arengu sätted, inimõigused on osa äh, kaubandussuhetest ja nüüd me arutame Lääne-Aafrikaga majanduslepingut ja säästval areng sätted on paraku sealt kõrvale jäänud. inimõigused, töösuhted, keskkond, nende puhul on väga tähtis ellurakendamine ja kodanikuühiskonna süstemaatiline kaasaminegi on peatähtis. siin lepingust on puudu ka instrumendid, mis need õigused kõik reaalsuseks muudavad, praktikasse eh, juurutavad, selle asemel, et ainult paberile jääks ja see vajab tugevdamist kõikides meie majanduslepingutest viimasel kümnel aastal, aga me oleme seda taotlenud. Aafrika partnerid tahavad tasakaalus kaubandussuhteid meiega, vastastikusel usaldusel tuginevaid suhteid, aga meil on vaja parandada selle lepingu teksti seetõttu veel. üks minut. härra Kerike, ma tänan ma tänan Kaubanduskomisjoni selle algatuse eest ja mina olen inimõiguste koordinaator äh, AKV riikide küsimuses äh, ja saan kõigega nõus olla, mis kuuldud. jah, äh, õiglased mängutingimused ei kehti ainult ju mänguväljakul jah, vaid ka kaubanduses. me ütleme, et me oleme väärtuste ühendus, mina olen pereisa ja kristlane ja minu jaoks on see kõik väga tähtis ja ma olen väga rõõmus, et volinik Malmströmgi nendele väärtustele viitas. tehkem kõik, mis meie võimuses, et meie leping Lääne-Aafrikaga ja ka teiste riikidega tõesti õiglased tingimused looks. jah loogem uus põlvkond majanduslepingutest. me Saksamaal räägime, et me suudame seda, palun kui me üheskoos tegutseme, siis me tõesti suudame seda. ma tänan. nüüd härra Ferreira Kue nimel üks minut. suur tänu. proua volinik, jah, on vaja selget keelt rääkida. selle lepingu läbirääkimise tulemus on, et tegemist ei ole vaba majanduslepinguga jah, kümme aastat äh, on seda arutatud ja mõned riigid on endiselt Lääne-Aafrikas sellest kõrvale jäänud ja sellega satub leping ohtu. Äh, äh, samas kaitstakse sellega riike, kes meie väärtusi ei jaga ja tulemuseks on, et uus vaesuse hädalaine tõuseb selles piirkonnas. ja eh, pärast paljusid aastaid ja tugevat survet Euroopa Liidu poolt äh, äh, ikkagi peaksid riigid suutma hakata kinni pidama öö, nendest lepingu tingimustest. proua Keller. jah, inimõigused, te ütlesite, peavad olema eh, Euroopa Liidu keskmes, ma olen sellega vägagi nõus, aga küsimus, kuidas nüüd eh, tagada, eh, et ka nendes majanduspartnerluslepingutes inimõigused oleksid keskmes, meil ei ole õnnestunud tugevat inimõiguste sätteid siia sisse saada, sest varasemal ajal ei ole neid selliseid klausleid kasutatud märka ja neile tuginetud, kuidas ikkagi neile tugineda, kuidas neid kasutada. seire, jah, paraku ei ole taganud inimõiguste e, kinnipidamist, kuidas tagada antud juhul, et inimleping, inimõigused, mis siin nüüd kirjas on selles lepingus, oleksid ka tõesti jõulised ja tooksid kaasa sanktsioonid, kui neid rikutakse. on veel mõned puudused selles lepingus. E, jah säästva arengu peatükki siin sees ei ole, see on probleemiks, aga mul on hea meel selle üle, kui te teeksite ettepanekuid, kuidas jõulisemaks muuta need inimõiguste kaitsmise sanktsioonid. härra Fjellner, üks minut. ma tänan. Eh, tihtipeale vasakpoolsed räägivad nendest läbirääkimistest, nagu Euroopa Liit sunniks vaestele riikidele peale meie nägemust kaubandusest. see ei ole niisama lihtne. Eh, jah, eh, mis on huvipakkuv siin täna on see, et needsamad vasakpoolsed on nüüd häiritud sellest, et Aafrika riigid ei taha allkirjastada neid eh, nõudmisi, mis lepingus kirjas on. jah, tegelikult kaubandus on kõige tähtsam vahend, millega vaesuse vastu võidelda ja arengut eh, saavutada. ja veel üks küsimus. Eh, Aafrika kas muutub rikkamaks või hoopis vaesemaks? tänu sellele lepingule. mina usutan, et vabakaubandusel on positiivsed mõjud ja tagajärjed. Teil oli just sõna, seega annan sõna nüüd härra Martinile üheks minutiks. suur tänu eh, nagu siin öeldi, õigesti ütles Bernd Lange, jah, mina olin Karifoorumi raportöör ja see on olnud meile nagu mõõdupuuks ehm, teiste lepingute puhul ja volinik ehm, ka ütles, mida ta arvab sellest võrdlusest. sotsiaalsed standardid Karifoorumis jälle viitavad Cotonou lepingule. aga me teame, et Cotonou leping ehm, on lõppemas ja sellepärast eh, küsida, kuidas ikkagi see majanduspartnerlusleping hakkab jõustuma tulevikus, kui Cotonou lõpeb. jah, seirest räägiti, olen nõus, et senini ei ole seiret olnud edukas, aga ma tervitan komisjoni voliniku eh, pühendumus sellele, et tagatakse korralik rahastamine seirele, et see peab toimima. seni küll ei ole õnnestunud eh, tõhusat monitooringugruppi luua, aga kui see nüüd õnnestub, on see suur progress. ja eh, järgmisena saab sõna eh, Maria Arena. suur tänu, proua president, mul on kolm küsimust, millest esimese esitas härra Martin see puudutab kodanu lepinguid ning Lääne Aafrikat, me räägime siin olulistest sätetest Kotonu lepingu juures, kui me räägime olulistest sätetest, siis eh, see tähendab üsnagi kummalist eh, õiguslikku tõlgendust ning eh, kui Kotonu lepingut enam ei kehtiks, siis milline oleks õiguslik alus, et et pidada dialoogi ja sanktsioone määrata ning teiseks, millest, mis on kasu sellest Aafrika riikide jaoks, kus riigid, mm, kuus riiki Aafrika, Lääne-Aafrika kaheteistkümnest käib eba ja alla ning äh, kalkuleeriti <clears throat> erinevust, majanduslikku erinevust EBA-de ja äh, teiste äh, lepingute vahel ning leitakse, et kulud on suuremad kui tulud ning kolmas, see puudutab Nigeeria olukorda, kes on praegu täielikult selliste lepingute vastu eh, ning eh, praeguseks hetkeks eh, on skp langenud ja seda üsnagi palju ja järgmisena saab sõna härra Marias. suur tänu, läbirääkimised majanduspartnerluslepingu üle Lääne-Aafrika riikidega vajavad seda, et tingimustest teatud kinni peetaks, tähtis on tagada säästev areng. ainult nii saab üleüldine areng toimuda. E, meil siis ei oleks nii palju majanduspagulasi, kes tulevad meie juurde Euroopasse sealt. tähtis on ka ära hoida konfliktid e, ja e, tähtis on, et selle lepingu tulemusena oleks võimalik ära hoida uued pagulaste vood Euroopasse. nüüd inimõigustest kinnipidamise teema, jah, sellega tuleb tegeleda ja veel üks asi, sellest tuleb hea seista, et inimõiguste rikkumisi ei toimu. proua Malmström, suur tänu kaubandus on oluline võimalus võidelda vaesuse vastu kombineerituna arenguabina ning teiste välistegevuse võimalustega võib see parandada inimeste elutingimusi, luua neile uusi töökohti ja anda uusi võimalusi. nagu te teate, tegemist on asümmeetriliste vabakaubanduslepetega, avaneme, avame neile oma turud, me ei palu aga, et AKV riigid või Aafrika riigid samas äh, suuruses avaneks, oleks olnud meile mõned valdkonnad on väga äh, Äh, haprad ning neil on väga pikad perioodid määratud, et nad saaks oma, äh, oma äh, turgusid aegapidi avada. olime Nigeerias ning pean ütlema, et Nigeeria saaks tõesti tohutut kasu sellest lepingust, et mitmekesistada majandust ning lootuses, et saame neile Eh, garanteerida sellised eh, standardid ja kvaliteedid eh, nende toodetele ka põllumajandustoodetele. samuti suurendada ka integratsiooni, mis on oluline osa EPA-st. me teeme koostööd kolleegiga selle nimel, et arenguabi oleks EPA-s lahutamatu osa jätkusuutlikkus ning inimõigused on oluline osa meie kaubanduslepingutest olen nõus sellega, mida ütles proua Keller, et oleksime võinud veelgi rohkem teha, see pole alati lihtne, üritame seda, aga selleks parima anda, me peame alustama dialoogi mitte sanktsioonidega, sest sanktsioonidega alustades ei kannata mitte režiimid või võim, vaid tavainimesed, kes kontaktidest kasu saavad. meie üritame dialoogi käivitada, üritame käivitada erinevaid foorumeid, teha koostööd kodanikuühiskonnaga ja lõpuks jääb ka sanktsioonide võimalus, kuid on võimalik samme, mida võimalik ennetavalt astuda. Aafrika partnerid ei olnud valmis nii kaugele minema, kui meie oleksime soovinud jätkusuutliku arengu äh, monorite äh, juures ning praegu ongi küsimus, kas on võimalus äh, neid suruda veelgi kaugemale, kuid eelkõige soovime rakendada ellu, jälgida, kontrollida inimõiguste valdkonnas, töötingimuste valdkonnas ja muudes küsimustes Euroopa Parlamendis on selle juures kahtlemata väga oluline. Kotonu tõepoolest äh, ei kehti eh, enam kaua, kuid eh, selle sätted on endiselt kehtivad ning põhimõtteid ei muudeta juhtugu mis tahes Cotonouga ning äh, on ka äh, ülemate kontrolliklauslid olemas inimõiguste ja dialoogi valdkonnas. Äh, usume, et meie head kontaktid AKV riikidega, räägime täna Lääne-Aafrikast, kuid meil on peaaegu lõpetamas läbirääkimisi ka teiste riikidega, need on toimunud kõik partnerluse raames ning see on kindlasti kasulik Lääne-Aafrikale ja ka teistele lääne AKV riikidele, andes neile võimalusi uusi ähm, uusi võimalusi majanduskasvuks, töökohtade loomiseks, äh, võimaluseks äh, aidata nende perekondi äh, sellistes riikides ja kindlasti on sellel tugev mõju ka regionaalsele koostööle, suur tänu. suur tänu, arutelu on lõppenud.